kes soovib kõnelda? härra Posselt. president, ma hindan teie juhtimist hääletuse ajal, tõesti tegite väga hästi, aga ma palun, mul on palve kõikidele asepresidentidele, et hoolitseda seda, et re-, neljapäeviti äh, keskpäeval ei soovitataks kellelegi mingisugust head nädalavahetust, meil on ju veel pärastlõunal äh, erakorralised kiireloomulised äh, resolutsioonid ja arutelud ja nüüd, kui kõik hakkavad ära minema, ja meie istung lõpeb täna ju kell viis alles, ärge soovige kellelegi head nädalalõppu enne seda. mina soovin äh, see sellepärast, et see on mu viimane võimalus seda tähe-, teha. ma ei tahtnudki viidata sellele, et nüüd ei ole vaja rohkem tööd teha, tuleb teha küll arvatavasti veel nädalavahelis-, nädalavahetuselgi. härra Mikulasic, üks minutit. Ďakujem, vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Považujem za na najvýš... Suur tänu. Mina arvan, on väga kahju see, et paljudes maades inimõiguste kaitsjate tööd tehakse raskemaks seaduste, eeskirjade ja halduslike takistustega ja mõnel puhul lausa võimatuks vangistuse ja ähvardamise tõttu Euroopa Liit kaitseb inimõigusi maailmas ja sellepärast ma tahaksingi kutsuda komisjoni üles, et ta kasutaks oma uusi volitusi, mida Lissaboni leping annab, selleks, et Äh, töötada välja suuniseid Euroopa Liidus selleks, kuidas inimõigusi kaitsta äh, kõikides lepingutes, mida Euroopa Liit sõlmib, ka kaubanduslepingutes kolmandate äh, riikidega ning ma tahaks, et oleks ka kaubandussuhete sisseseadmiseks kõigepealt inimõiguste hindamine kolmandate riikidega. suur tänu, härra Kašmarek, üks minut panie przewodniczący! szanowni państwo! pani poseł hautala e, daamid ja härrad proua hautala tegi väga hea raporti tahaksin teda seda tänada selle eest ja selle kui me selle raporti järeldusi ellu viime siis kindlasti inimõiguste kaitsjate kaitsmine muutub tugevamaks ja paremaks euroopa liidu poolt sellepärast ma hääletasingi selle raporti poolt meil on võimalus paljude inimeste elusid päästa sellega. tehkem siis seda nõnda, et nad ei peaks surema eh, inimõiguste nimel. Klintsi raport proua Oviir, üks minut. proua Oviiri siin ei ole. härra Patten, üks minut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 võrdõiguslikkus finantskriisis. proua Moviir, kas ta on tagasi tulnud? ei ole. proua Oviir, Figueredo raporti kohta, kas proua Oviir on siin? ei ole. härra Takula, spordiraporti kohta üks minut. arvoisa puhemies, kiitoksia ensinnäkin. härra president tahaksin tänada raportööri selle raporti eest. Doris Pakk on äh, meie komisjoni esinaine. tegemist on väga hea algusega. mina hääletasin selle raporti poolt. me peame hoolitsema selle eest, et järgitaks teatud eetilisi reegleid mis on praegu puudu, need tuleb sisse seada, aga on väga oluline, et need oleksid olemas, sellepärast et üks põhilisi probleeme praegusel hetkel on see, eh, on inimkaubandus ning eh, mõningatel juhtudel on olnud lausa märke sellest, et jalgpalliklubid on, jalgpalliklubisid on kasutatud ka ära selles tegevuses, me peame hoolitsema selle eest, et sport jääb ikka nii puhtaks kui võimalik. ning ma toetasin seda raportit ning loodan, et UEFA ja teised organisatsioonid üheskoos aitavad meil vastavad reeglid välja töötada, millest ka kinni peetakse, suur tänu. nüüd Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumise raport, härra Preto, üks minut. Uh, suur tänu, mina hääletasin teistmoodi võrreldes oma fraktsiooniga seoses muudatustega üks ja kaks, mille rohelised esitasid meie ühisele resolutsioonile. ma toetasin äh, neid muudatusi, sellepärast et ma leidsin, et need on väga olulised, kui me analüüsime tippkohtumise tulemusi ja võtame arvesse, äh, peame arvesse võtma ka inimõiguste olukorda äh, Venemaal ja need demonstratsioonid, mis toimusid äh, tippkohtumise ajal, meenutavad meile seda, et äh, inimõigused ja vabadused ei, ei ole mingil juhul veel tegelikus Venemaal ning me peame Vene Föderatsiooni võimudele meenutama, et nad peavad seda põhimõtet järgima ning me ei saa silmi kinni pigistada, kui kui äh, rikutakse ka õiglase kohtupidamise õigusi ja kohtupidamine peab olema poliitilistest mõjututest vaba. härra Keela on üks minut. suur tänu. mina tahaksin samuti sama seisukohta väljendada mina Venemaa resolutsiooni osas, muudatuste üks kuni neli osas hääletasin teisiti, on öeldud, et äh, Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumise teemaks ei olnud inimõigused, aga nad on kõigega seotud, eriti kui me võtame arvesse seda, et toimusid meeleavaldused neljakümnes Venemaa linnas kolmekümne esimesel mail ja see oli just enne seda, kui tippkohtumine toimus ja seal nõuti koosoleku pidamise vabadust. me peaksime seda kindlasti mainima ja samuti tuleb mainida Sergei Magnitski surma ja vajadust selgitada selle surma põhjusi ning samuti muudatus kolme, mis kutsub üles või, või mis täheldab inimõiguste kaitsjate äh, vastu üles näidatud vägivalla tegu, vägivaldsete tegude puhul karistamatust. härra Protasevitš tahtis samuti sõna, üks minut panie przewodniczący! ja również chciałbym pogratulować minagi tahaksin õnnitleda proua haudalat ja tema kolleege roheliste hulgast kes tegid muudatusettepanekuid inimõiguste kaitsjate kohta Venemaal. isegi viimasel tippkohtumisel ei arutatud neid küsimusi. aga mina isiklikult ja minu fraktsioon toetasid muudatusettepanekut kolm ja seeläbi saame me avaldada oma arvamust selle kohta, mis toimub Venemaal ja ka selle kohta, et me arvame, et Euroopa Liidu Venemaa dialoogis tuleks mainida ka inimõiguste, inimõiguste küsimust. suur tänu. suur tänu. Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu, härra Higins. Äh, er president, mina jäin erapooletuks Gaza küsimuses, sest see resolutsioon ei, ei mõista piisavalt äh, rangelt hukka Iisraeli vägivalda läänekaldal ja Gaza inimeste vastu. üheksa inimõiguste aktivisti mõrv on inimesi üle terve maailma tõsiselt ärritanud. rahvusvahelise õiguse kohaselt oli tegemist piraatlusega, on vastuvõetamatu, et Iisrael ei luba korraldada sõltumatut juurdlust samuti tuleb taunida president Obama juhitud valitsuse tegemisi, sest nad ei ole kritiseerinud toda mõrva. ÜRO-d ei saa usaldada selles osas, et nad võtaksid äh, Lähis-Ida alaseid resolutsioone vastu, mis oleks ka tõhusad. Tel Avivis toimus suur demos-, äh, palestiinlaste ja iisraellaste demonstratsioon, seal olid, kui, kui me tõesti keskendume tavalistele inimestele, siis me leiame ka lahenduse Lähis-Ida probleemidele ja saavutame seal tõesti õiglase ühiskonna, suur tänu! härra Preda, üks minut. mina hääletasin Gaza olukorra resolutsiooni poolt, aga ma arvan, et see sõnastus ei ole piisav. loomulikult on oluline, et parlamendi häält äh, samuti kuulda võetakse, võttes arvesse viimaseid sündmusi. oluline on, et sõltumatu juurdlus uuriks, mis täpselt seal toimus. oluline on ka, et Euroopa Parlament keskenduks Gaza inimõiguste olukorrale samas aga minu arvates on vastuolu selles, et lõikes kaks nimetatakse sündmust inimõiguste rikkumisest, aga ju, pärast seda alles kutsutakse üles rahvusvahelise uurimuse korraldamiseks, korraldamisele. samuti oleme vastu põhjenduspunktile C, kui me soovime olla tõsiseltvõetavad, peame me olema ka vahendajatena neutraalsed, muidu me ei suuda kaasa aidata rahu saavutamisele. härra Kelam. suur tänu mina toetasin kaasaresolutsiooni, aga minu arvates ei ole see emotsionaalselt väga hästi tasakaalus. me kutsume üles küll sõltumatule rahvusvahelise, rahvusvahelise juurdlusgrupi eh, kokkukutsumisele, eh, mõistame me endiselt Iisraeli mm, tegevuse hukka juba ennem, seetõttu ma olen vastu lõikele kaks kus räägitakse rahvusvahelise õiguse rikkumisest, seda peavad välja selgitama äh, juurdluse läbiviijad, samuti oleme vastu põhjenduspunktile C. proua Korolla, üks minut. arvoisa puhemies, olen aika samoilla linjoilla edustaja Kelamin kanssa äh.... president, mina nõustun härra Kelamiga. mina olin selle resolutsiooni poolt, aga ma pean ütlema, et meie resolutsioonis oli olulisi punkte, mida ei kaasatud ühisresolutsiooni. näiteks kui Rahvapartei fraktsioon soovis tunnist, tunnustada Iisraeli õigust turvalisu, turvalisele olemasolule, mis on ju iseenesestmõistetav, siis seda lõppresolutsioonis ei mainitud, miks? härra Takula, üks minut. arvoisa puhemees president, mina hääletasin selle resolutsiooni vastu, sest minu arvates ei ole see resolutsioon tasakaalustatud. see on Iisraeli vastane ja siin ei võeta arvesse suurt pilti. Euroopa Liit on minu arvates läbi kukkunud, sest me oleksime pidanud suutma vältida seda, et Euroopa Liidu kodanikud ole, läksid sellele, nendele laevadele, sest seda laevastikku ju provotseeriti. seal piirkonnas on mereliikluse embargo ja me teame, mida see tähendab rahvusvahelise mereõiguse kohaselt. televisioonist nähtu põhjal olen ma järeldanud, et see laevastik tegutses Iisraeli vastu. ja sellist tegevust, mis toetab terrorismi, ei saa me toetada. me peame kaitsma inimõigusi ja Iisraeli demokraatlikku riiki. härra Sonnenkaart, kaks minutit, üks minut det er israelske angreb men jeg beklager at man ikke går fra ord. Suur tänu siin resolutsioonis kritiseeritakse õigustatult Iisraeli sõjalist tegutsemist, aga kahjuks ei ole üle mindud sõnadelt tegudele, kui oleks tegemist olnud kuubalaste või iraanlastega, kes oleks rünnanud siis Euroopa Liidu laevu rahvusvahelistes vetes ja oleks tapetud inimõiguste kaitsjaid, mis siis oleks juhtunud? siis oleks öeldud, et tegemist oli terroriaktiga siin puhul aga meil on tegemist riigiga, kellel me, kellega meil on priviligeeritud kaubandusleping. teiste riikide puhul me nii tegutsenud ei oleks. resolutsiooni probleemiks on see, et siin on küll palju ilusaid sõnu, aga tegudele üle ei minda. kui parlament soovib olla usu-, tõsiseltvõetav, peame me minema sõnadelt tegudele, suur tänu. kolleeg Hogenstein üks minut. ja Voglen ja Vžem Udželov tõmm Kosovan ju panevaš ma ei osalenud selles hääletuses üldse, sellepärast et selles tekstis on nii palju sisulisi vigu, et neid ei oleks, seda ei pidanud üldse esitamagi. sellepärast ma öö, ei hääletanud ning öö, <clears throat> ning ma leian, et Iisraeli Äh, hukkamõist enne seda, kui ei ole üldse rahvusvahelist uurimist toimunud ja selle arvamust välja öeldud. jah, äh, on täiesti mõttetu seda kõike nõuda, see ei vasta üldse reaalsusele, peale selle, selles tekstis me käsitleme või pöördume nende poole, äh, kes teistsuguses keeles, kes seal laevade peal olid, kui käsitleme ja põhjend- ja tekitame sellega põhjendamatuid emotsioone. nüüd äh, härra Vigenin äh, Bosnia-Hertsegoviina kohta, tema ei ole kahjuks kohal. Äh, siis üleujutused Kesk-Euroopa riikides, kellele üks minut az elmúlt időszak heves esőzéseinek köszönhetően közép európában. suur tänu president me oleme näinud katastroofe kesk euroopas üleujutuste tõttu viimasel ajal jõed on tõusnud üle kallaste ning tarvis on kiiret abi. paljud inimesed on kõik kaotanud nende üleöelduste tõttu. mul on hea meel, et Euroopa Parlament on möönnud seda, et me peame kiiresti reageerima ja abi andma ning sellepärast on eriti tähtis, et me toetasime seda resolutsiooni. tahaksin kutsuda üles ka Euroopa Komisjoni selleks, et nad annaksid kiiret finantsabi Kesk- ja Ida-Euroopa kodanikele sellel puhul, aitäh! suur tänu, armsad kolleegid, nüüd on meie istung lõppenud kuni kella kolmeni